president. president. armsad kolleegid, ma palun teil istet võtta. kolleeg Francis Vürts, Vürts soovis sõna. härra president, armsad kolleegid. kahjuks ma pean teile ütlema, et äh,